avaldus komisjoni asepresidendi ja äh, välisküsimuste äh, voliniku nimel Küprose majandusvööndis pinget tekitava Türgi tegevuse kohta ja kõigepealt saab siis sõna volinik Haan, palun, teil on sõna. suur tänu, lugupeetud volinik liikmed. ma olen väga tähelepanelikult äh, järginud, mis toimub Küprose majandusvööndis ja kuidas see mõjutab sealset piirkonda. me saame teie muredest väga hästi aru ja parlament esitas ka küsimuse, millele on kirjutanud väga paljud teist alla. esiteks tahan toonitada seda, et Euroopa Liidu seisukoht selles küsimuses on väga selge varem nõukogu järeldustes ja komisjoni viimases laienemisraportis Türgi kohta on see ka kirjas ja samamoodi ka ülemkogu järeldustes oktoobrikuust. sellegipoolest on tähtis seda seisukohta korrata. Euroopa Liit äh, toetab liikmesriikide suveräänsust ja seda, et nad võivad kahepoolseid lepinguid sõlmida ning oma varasid kaevandada, kui see on kooskõlas rahvusvahelise õigus, õiguse Euroopa Liidu õigustikuga, kaasa arvatud ka ÜRO mereõiguse konventsiooniga. Euroopa Liit kutsub üles vältima igasuguseid ohte, nagu näiteks äh, provokatiivset tegevust, mis võib äh, endaga kaasa tuua konflikte. mida nüüd siis tuleb teha? me eeldame, et Küpros tunnistab Küprose suveräänset õigust hallata oma majandusvoondi, vööndit ja äh, hoolitsen selle eest, et ei tekiks rohkem äh, probleeme, tuleb hoolitseda pingete languse eest kõikide pooltelt, kõikidelt pooltest Küprose maavarade eksporti jätkumise eest tuleb hoolitseda ja tähtis on see, et kõik küproslased saaksid sellest kasu lõigata. meie tänane arutelu näitab, et väga kiiret äh, lahendust on vaja ja lepitust on vaja Türgi küproslaste ja Kreeka küproslaste probleemi jaoks see vajadus on suurem kui kunagi varem. ma tõesti julgustaks kõiki osapooli andma oma panust positiivse õhkkonna loomiseks, selleks, et Küprose okupatsiooni probleem lahendada. see konflikt on kestnud liiga kaua ja kuna okupatsioon on endaga kaasa toonud äh, süsivesiniku ähm, kaevandamise probleemid, meil tuleb äh, lähtuda sellest üheteistkümnenda veebruari ühisresolutsioonist, kus öeldakse, et tuleb lepitusküsimustega ja, ja läbirääkimistega jätkata. nüüd kutsun mõlema kogukonna juhte üles minna tagasi läbirääkimiste laua taha ja jätkata võimalikult varakult struktuuriliste läbirääkimistega sellega, selleks, et sillutada teed Küprose probleemi lahendamisele. Euroopa Liit äh, nõuab ka seda. Paat Eide, ÜRO eriesindaja on valmis mõlemaid osapooli aitama selleks, et lõhedest üle saada, alustada uuesti läbirääkimisi ja teha tõelisi edusamme. Euroopa Liit toetab tema tegevust. paar sõna ka Türgi kohta üleüldiselt. tegemist on kandidaatriigiga ja Türgi peab kinni pidama kõrgem, kõige kõrgematest demokraatlikest põhimõtetest ja me arvestame sellega. meil tuleb veelgi selleks, et süvendada ka Türgiga suhteid ja see on minu jaoks väga tähtsaks ülesandeks volinikuna, aga see tähendab ka seda, et meil tuleb laiapõhjalisemalt suhteid äh, arendada, me peame tegema tihedamat koostööd äh, selleks, et lahendada proovikivisid sealses piirkonnas, meil on vaja ka paremaid majanduslikke suhteid, mis oleks ka Euroopa kodanike huvides ja meil tuleb ka süvendada tolliliitu peale selle tuleb teha ka viisa ja rändeküsimustes edusamme. ma soovin teha rohkem ära selleks, et äh, vastupidavaid suhteid Türgi ja Euroopa Liidu vahel välja töötada, selliseid, mis oleks kõikide huvides. proua president, äh, rahvasaadikud, lubage mul veel kord kinnitada, et tegemist on küsimusega, mis on minu jaoks prioriteediks ja ma saan aru teie muredest komisjoni kõige kõrgemate ametnike ja Türgi vahel toimuvad läbirääkimised Ankaras ja seda ja seal tõstatatakse ka Küprose okupatsiooni küsimus. ma olen valitsusega, Türgi valitsusega kontaktis selleks, et rääkida sellest, kuidas neid suhteid parandada. proua president, rahvasaadikud, suur tänu teie tähelepanu eest ja ootan juba põnevusega teie arvamust selle küsimuse kohta. aitäh, härra volinik. ja nüüd saab sõna, saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt Rahvapartei nimel saab sõna härra Prokk, palun. Teil on kaks minutit. proua president, härra volinik, daamid ja härrad ma loodan, et äh, volinik ütles seda õigesti, nimelt et äh, maavarade seal kujutavad suurt potentsiaali kogu piirkonna jaoks ja me ei tohiks siin teha nii nagu minevikus, et kõik kaklevad ja pärast mitte keegi ei saa mitte midagi ja, ja kes teab, võib-olla läheb asi väga hulluks kätte, tuleb isegi sõda. ja sellepärast on tähtis, et kõik äh, osapooled panustaksid äh, lahenduse leidmisse, siin tuleb kasutada rahvusvahelist õigust, jah, ma saan aru meie küproslastest, kes ütlevad, et kui nende territoriaalvetes hakatakse puurima ja uuringuid tegema, siis pole see üldse mitte lõbus siin, rikutakse rahvusvahelist õigust. ja ükskõik, kas on äh, selle ÜRO konventsiooniga liidetud või mit-, liitutud või mitte. ma arvan ka, et ÜRO-l on õigus ja Küprose valitsus selgitas ka seda, et mõlemad kogukonnad äh, peaksid äh, saama kasu nendest äh, maavaradest, nii et ei ole nii, et ainult Kreeka kogukonnale kuulub kogu see maavara ja sellepärast Türgi valitsus äh, on ka sellega nõus ja seetõttu tuleb tõesti kasutada siin ka rahvusvahelise õiguse sätteid. aga see kõik peaks toimuma avatud õhkkonnas, see tähendab seda, et üksteisega räägitakse, otsitakse lahendust, see on väga tähtis selleks, et konflikti ennast lahendada konflikti, mis puudutab siin praegu saare jagamist kaheks. aga see on, aga tähtis on ka üleüldiselt see probleem lahendada. kas see on ka Euroopa Liidu huvides? sest eriti, kui me räägime siin energiamaavarades, siis oleks tõesti suur lollus see, kui me siin kokkuleppele ei jõuaks ja sellepärast ma leian, et Euroopa Liit peab meie Küprose sõprade poole pöörduma, nende õigusi esindama, aga samal ajal olema avatud lahendusele ja need lahe, see lahendus tuleb saavutada läbirääkimiste raames, aitäh! aitäh! aitäh teile, härra Brock ja nüüd annan sõna härra Postinaarule kes äh, võtab sõna Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. härra Postinaru, teil on kaks minutit. aitäh, president, härra komisjoni asepresident, kallid kolleegid. ma arvan, et väga oluline on äh, rääkida sellest, mis on siin resolutsioonis kirjas, mille üle me homme hääletame. me oleme äh, väga mures sellepärast, et Türgi äh, tegutseb ühe Euroopa Liidu liikmesriigi Küprose erimajandusvööndis me peame Türgilt kohe nõudma, et äh, Türgi austaks äh, neid äh, kohustusi, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest, aga ka sellest, et Türgi on Euroopa Liidu kandidatuur, kandidaatriik, ta peab oma alused Küprose vetest välja viima. sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikmed toetavad täie, toetavad Türgi liitumist Euroopa Liiduga meile tundub, et meie, me soovime, et meie dialoog Türgi partneritega jätkuks ja et äh, sellel oleksid tulemused. Türgi on Euroopa Liidu jaoks strate-, strateegiline partner ning äh, seetõttu äh, Äh, kui Türgi peab äh, suht-, äh, tõesti täidab oma kohustusi, siis ta peab saama Euroopa Liidu poolt ka tagatised, et teda ootab Euroopa Liidus tulevik. ja lõpetuseks tahaksin veel kinnitada, et meie fraktsioon toetab taasühendamisläbirääkimisi Küprose, Türgi ja Kreeka kogukonna vahel Äh, süsivesinikude kasutamine äh, oleks kasuks mõlemale kogukonnale ning kogu Küprosele ja kogu selle regiooni riikidele äh, ja ma loodan, et nad seda kõike ühiselt ka kasutavad, kui Küprose probleem on lahendatud. aitäh! ja ECR fraktsiooni nimel härra Tänok, palun Äh, president äh, äh, sissetung Küprose erimajandusvööndisse Türgi poolt on selge rahvusvahelise õiguse rikkumine rahvusvahelise mereõiguse konventsiooni raames. tegemist on kahetsusväärse tegu, tegevusega ja näib, et Türgit ei huvita Küprose ühendamine Äh, äh, oli ju täiesti äh, mõistetav, et Küprose valitsus peasta, peatab ühinemisläbirääkimised ja, ja mina ei saa aru, kuidas peaks süsivesinikude osas mingeid lubadusi andma, enne kui lõppkogemus on saavutanud. vaatamata garantiidele, et mõlemad kogukonnad saavad kasu nendest gaasituludest tulevikus. Äh, ma arvan, et Türgi peaks meid lihtsalt uskuma. Äh, gaasitulu pakub äh, võimalusi majanduse edendamiseks mõlemale kogukonnale ja see on väga oluline taasühinemise läbirääkimisteks Äh, ja ma arvan, et Varusa ja Vamagusta tagasiandmine küproslastele oleks ka usaldusloov meede türklaste poolt ning äh, tahaksin öelda, et äh, ÜRO mereõiguste konventsiooni ratifitseerimine on oluline Euroopa Liidu õigustikuga ühinemise osa ja ma arvan, et Türgi valitsus peaks silmas pidama Ankara leppeid ja oma kohustusi täiel määral tunnustada kõiki kahtekümmet seitsme, seitset Euroopa Liidu liikmesriiki, sealhulgas ka Küprose Vabariiki, aitäh! Äh, härra Van Balen on järgmine kõneleja ALDE fraktsiooni nimel. Äh, ALDE fraktsioon ei taha probleemi suuremaks puhuda, vaid pigem seda vähendada ja me saame seda teha ainult siis, kui tugineme rahvusvahelisele õigusele ja nagu eelkõnelejad on öelnud, eh, erimajandusvöönd on Küprose vabariigi erimajandusvöönd ja see tähendab, et Türgil ei ole seal midagi teha Äh, Türgi äh, võib seal tegutseda ainult siis, kui Küprose Vabariik on seda lubanud, jutu lõpp. ning ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et äh, mõlemad kogukonnad, mõlemad Küprose kogukonnad mitte üksnes ei jõua omavahel kokkuleppele, vaid saavad ka ühiselt kasu nendest ressurssidest, see on võimalik aga parlament peab austama rahvusvahelist õigust ja see tähendab seda, et Türgi ei saa jätkata oma tegemist äh, äh, Küprose majandus eri, eri, erimajandusvööndis, aitäh. aitäh ja nüüd äh, kuue fraktsiooni nimel proua Zimmer. aitäh ma soovin oma fraktsiooni nimel vägagi kritiseerida Türgi puuringuid Küprose erimajandusvööndis ja ma kutsun Türgit üles otsekoheselt see tegevus seal lõpetama seda tegevust seal lõpetama. me kõik teame, et tegemist ei ole esimese korraga, kui Türgi rikub rahvusvahelist mereõigust, eriti mis puudutab äh, äh, loode osaga, seekord me räägime Küprose lõunarannikust, seal pole Türgil mitte mingit asja ja siiamaani ei ole Türgi ka öelnud, et ta soovib seal midagi teha. sellepärast on väga tähtis, et Euroopa Parlament ütleb selge sõnaga välja oma arvamuse, on täiesti õigustatud meie Küprose sõprade ootused, rahvusvahelised äh, organisatsioonid äh, oma arvamuse praeguse tegevuse kohta ütlevad, eriti kuna läbirääkimised Küprose probleemi lahendamiseks on praegusel hetkel lõpetatud. Türgi põhjustas kriisi, Türgi vastutab ka praeguse olukorra parandamise eest, selleks et oleks võimalik läbirääkimistega jätkata soovin veel kord meenutada, et natukene aega tagasi tehti ettepaneku, selle tegi Dimitris Kristofjev koos härra Talakiga selleks, et äh, meremajandusvööndite osas kokkuleppele jõuda. Need meremajandusvööndid äh, äh, sooviti panna föderaalse pädevuse alla, sama oleks kehtinud ka gaasivarude kohta. kahjuks hiljem härra Euroclo ähm, härra Talati järeltulija sellest kokkuleppest kinni ei pidanud. meil on vaja lahendust ja parlamendil on võimalus siin ka nõuda lahendust Küprose probleemile. ja just sellepärast me nõuame ka, et Türgi väed viidaks välja Küproselt ning me toetame kõiki jõupingutusi selleks, et saada siin kahepoolset äh, kokkulepet. aitäh ja nüüd saab sõna härra Škrlets, palun, roheliste nimel. poštovana gospođo potpredsjednice poštovani povjereniče hahn drage kolegice i kolege aitäh proua president volinik hahn kallid kolleegid jah ka mina tahaksin avaldada oma muret probleemide pärast, mis on Küprose erimajandusvööndis, nende pingete pärast, mis tekkisid pärast seda, kui läbirääkimised lõpetati meil on ÜRO mereõigus ja sellest lähtuvalt äh, tuleb meil nõuda läbirääkimiste jätkamist, millega meil oleks võimalik siis leida lahendus, millega on rahul mõlemad pooled me räägime siin tõesti nafta ja maagaasivarude kaevandamisest ja tõesti tähtis oleks see, et nii Kreeka kui ka Türgi kogukond Küprosel nendest varudest äh, kasu saaks. me peame mõtlema ka keskkonnaprobleemide peale ja just seetõttu on tähtis, et mõlemad kogukonnad oleksid kaasatud. me peame tegema sammukese edasi, me ei tohi mõelda ainult oma huvide peale. me peame hoolitsema selle eest, et vastastikune mõistmine ja ka kultuuriline ja usuline äh, lepitus on tähtsad, tegemist on tõsise probleemiga, mis tuleb ületada. meil tuleb leida lahendus, millega on rahul mõlemad osapooled, see on ka Euroopa Liidu huvides ja ka Kreeka huvides, aitäh. aitäh, kallis kolleeg, härra Fronte on järgmine kõneleja, te saate ühe minuti kõneaega. Grazie Presidente E in questo momento nelle acque cipriote è in atto uno scontro fra cipro. suur tänu. Küprose vetes toimuvad praegu plahvatused. me oleme tahtnud alati rahu Euroopat, aga selleks on vaja austada ja kinni pidada reeglitest. kui kokkulepitud reegleid rikkuda, siis ei tunne Küpros, et äh, Euroopat ta kaitseb. kolmkümmend protsenti küproslastest äh, ütlevad uuringute järgi, et Euroopa Liidus olemine on äh, nende jaoks halb tendents ja meil on liikmesriik, kes on ÜRO merekonventsiooniga liitunud, samas Türgi ei ole seda teinud meil on riik, kes on killustunud äh, sõjaväelise okupatsiooni tõttu. küsimus ei ole täna äh, selles, äh, kuidas see konflikt praegu lahendada, aga Euroopa Liit peab igal juhul ühel häälel rääkima. suur tänu, ütleb proua president ja annan nüüd sõna järgmisele kolleegile, kolleeg Sünadinos proua president, äh, on häbiväärne, et äh, Euroopa Liit äh, pigistab silma kinni selles osas, mis Küprosel täna toimub. Küprose vabariik on viimased nelikümmend aastat olnud olemas ning rahvusvahelised organisatsioonid pigistavad silma kinni selle eest, et kolmkümmend viis protsenti Euroopa Liidu territooriumist on okupeeritud ja seda teeb Türgi. see on õiguspäratu ning Türgi samas koputab äh, Euroopa Liidu uksele. Türgi ignoreerib äh, ÜRO resolutsioone, õõnestab äh, selle mõtet, õõnestab ÜRO merekonventsiooni mõtet ning Türgi trambib suveräänsete riikide õigustel. meie oleme olnud kõikide Türgi sammude vastu Türgi tegevus on rünnak Euroopa Liidu vastu. Türgi ei ole mitte midagi teinud selleks, et oma mereväge äh, tagasi kutsuda sellest regioonist ning äh, Türgi ei tunnusta Küprose vabariiki. Äh, Türgi on näidanud kahte nägu ning kokkuvõttes on meil aeg, kõnelejad katkestatakse. suur tänu. järgnevalt äh, proua Teokaarus. proua president, austatud kolleegid, äh, Küprost pro-, Küprose probleem on juba mitmest küljest valgustatud, äh, ma tänan kõiki kolleege härra volinik, tahaksin veel kord öelda, et tegemist ei ole kahe kogukonna vahelises probleemis, vaid probleemi tekitajaks on praegu Türgi. illegaalselt on saadetud äh, sõjajõud äh, Küprose piirile ning äh, nüüd õõnestatakse ka ÜRO merekonventsiooni. ÜRO on Julgeolekunõukogus äh, neid äh, tegevusi kritiseerinud ning äh, ka Euroopa Nõukogus ja Euroopa Parlamendis on seda tehtud. ei ole võimalik, et meie siin Eh, erinevaid eh, poliitikaid eh, sellisel moel toetame. mina kutsun üles Türgit hukka mõistma ning praktilisi samme võtma, majanduslikke sanktsioone rakendama näiteks selleks, et tema tegevust takistada. samuti tuleb tak-, tuleb katkestada liitumisläbirääkimised Euroopa Liidus toetati Türgit soosivat resolutsiooni, ka selle peame ümber vaatama Äh, müür äh, Küprosel on hullem kui Berliini müür, meie ei tohiks äh, sellest, seda reaalsust aktsepteerida, me peame näitama Küprose suhtes üles solidaarsust, igal juhul ei tohi me tolereerida sellist vägivalda selle riigi suhtes. järgnevalt saab sõna härra Howitt poolteist minutit. suur tänu, president, ma töötan Küprose äh, kolleege äh, sotsialistide demokraatide leeris. Nad on tõstnud äh, suveräänsuse küsimuse ning rahvusvahelise õiguse rikkumise küsimusi ning ma olen selle resolutsiooni poolt. ma ütlen Türgi sõpradele, et meie parlamendis oleme nõus volinik Haaniga, kes kutsub üles Türgit oma tegevuste lõpetama aga äh, Türgi Euroopa perspektiivist rääkidest äh, ning äh, lähematest suhetest Euroopa Liiduga rääkides kahetsen ma, et teised fraktsioonid Euroopa Parlamendis ei ole ühtsesse resolutsiooni pannud seda lõiget, mis sotsialistide demokraatide muudatusettepanekule vastab Äh, selles toetatakse ÜRO erinõustaja tööd ning äh, lahenduste leidmist äh, Küprose probleemile. mina olen küproslastega alati sol-, solidaarselt töötanud koos, aga ma olen teinud seda kindlasti lepitusmeeleolus, usaldus suurendamine mõlemal poolel on vajalik ning ainult läbiräägitud diplomaatlik lahendus aitab tuua lõpplahenduse tänasele konfliktile ning saare jagamisele ma arvan, et äh, äh, loodusleiud võiksid olla abiks mõlemale kogukonnale ning äh, tegemist on kindlasti provotseerimise küsimusega täna. ja vaja on teha kõik selleks, et kõikide huvides konflikt lahendada. aitäh! suur tänu, järgnevalt palun härra kolleeg Van Orden üheks minutiks. suur tänu, härra juhataja, me kõik tahame lahendust Küprose probleemile. mõlemad pooled loomulikult kannavad teatavat vastutust praeguse olukorra kujunemise pärast, aga tegelikult ei auta, ei aita eriti see, kui me üritame leida viisi, kuidas läbirääkimisi taas avada ja siis esitada sellel ajal ühepoolne resolutsioon kus süüdistatakse ainult türgit ja küprose türklasi ja ei ole kaasaaitav ka see et volinik võtab sõna nii nagu ta täna sõna võttis oma esialgses sõnavõtus loodetavasti volinik kuulab mind aga tundub et vist mitte kas te kuulete ikka härra volinik mind jah no aitäh arvestades praeguse tupikseisu tulemusi peaksime me tagasi vaatama aastasse 2004 selle aasta maikuus liitus Küprose Vabariik Euroopa Liiduga ja hakkas kohe blokeerima igasugust edasiminekut läbirääkimiste osas. eriti Euroopa äh, Nõukogu otsust selleks, et peatada äh, Põhja-Küprose isolatsioon, kui sellest öö, ähm, otsusest oleks kinni peetud, ei oleks meil täna vaja nendest raskustest siin rääkida, sest need raskused ei oleks esinenud, aitäh härra Van Orden, kas te olete valmis sinise kaardi küsimusele vastama härra Andi Georgiuselt? härra Van Orden äh,, härra Van Orden ilmselt ei taha provotseerida, vaid lihtsalt on ignorantne antud küsimuses. kas te olete lugenud Kristofise äh, Dalati vahelist kokkulepet, kus on öeldud, et need maavarad kuuluvad Küprose Vabariigile, mis äh, pärast lahenduse leidmist äh, Küprose probleemile kujuneb föderatsiooniks. kas te olete Kristofise Euroclou vahelise kokkuleppe osas kursis? tema toetab muidugi saare lahkulöömist, aga puudutab ka seda, kuidas maavarasid jagatakse. kui te olete Euroopa Parlamendi saadik, siis eh, enne sõnavõtmist ikka kontrollige, mida kavatsete öelda. härra Van Orden minu kolleeg eh, ja ilmselt ka sõber härra Hatsi Georgiu teab väga hästi, mina vaatan väga detailselt eh, nende asjade arengut alati ja mitte ükski nendest probleemidest, ega täna siin ei ole mingisugune arutelu, see on ühepoolse kriitika valamine Põhja-Küprose kaela ja Türgi positsioonide kaela. ja kui me tahame üldse mingisugust edasiminekut saavutada saare taasühendamiseks ja seda me ju kõik tahame, siis on ainus lahendus, nagu me kõik teame, selline lahendus, mis arvestab mõlema kogukonna huvidega ja seisukohtadega ja sellepärast ma ütlesingi seda, mis ma ütlesin selle kohta, mis juhtus aastas, aastal kaks tuhat neli, me peame sellest asjast üle saama ja peame hakkama rääkima natukene mõistlikumalt ka Türgi positsioonide suhtes, aitäh. suur tänu, härra von Orden siin on palunud nüüd palju kolleege kes tahab sõna saada aga kahjuks täna pärastlõunal oli meil üks erakordne arutelu ja sellepärast oleme kõvasti ajast maas meil on, meil ei ole kedagi, kes tuleks ja istuks siin kuni pärast keskööd ja sellepärast peame olema väga karm kõneaja jagamisel. ühe lisaküsimuse luban esitada veel proua Dekariusel, aga ülejäänud puhul luban ainult ühe sinise kaardi küsimuse kõneleja kohta, härra Dekarius, proua Dekarius härra Van Orden, te üsna tihti süüdistate Äh, Küprose kreeklasi, sellepärast et nad olid kahe tuhande neljandal aastal nõukogu otsuse vastu ja täna tegite seda ka kaudselt. kas te teate, et äh, Türgi küproslased lükkasid ka Annani plaani tagasi, mitte ainult Küprose türklased, vaid asunikud, äh, kes toodi Küprosele pool, olid ainsad, kes seda Annani plaani toetasid. härra Van Orden. mina Annani plaani täna ei maininud ma rääkisin sellest mis juhtus aastal 2004 viitasin konkreetselt lubadusele, mille tegi Euroopa Ülemkogu aprillis kaks tuhat neli selleks, et panna piir isolatsioonile Põhja-Küprose puhul kuu, kuus aega, kuu aega hiljem lükati see kõik kõrvale ja mitte mingisugust edasiminekut ei ole. ikka ja jälle tekib lootuskiir, ikka ja jälle juhtub midagi, mis selle lootuskiiru, kiire uuesti üles puhub, aga siis lämmatatakse see me peame sellest asjast üle saama, peame leidma viisi, kuidas edasi minna, mis arvestab kõikide kogukondade seisukohtade ja muredega. suur tänu, härra Van Orden, teile. ma palun kõigil kõne ajast kinni pidada, see on äh, ainult viisakas. järgmisena saab sõna kolleeg Kouso Permüi, üks minut. suur tänu tänasel äh, täiskogul, kus äh, tuleb rääkida Türgi äh, rahvusvahelise õiguse rikkumisest, seekord mitte sellepärast, et nad rahastavad terrorirühmitusi, aga Lähis-Ida olukorra pärast. seekord me räägime Türgi ähvardustest Euroopa Liidu liikmesriigi vastu Eh, Türk, eh, Türgi eh, on, nagu me teame, Euroopa Liidu ka-, liikmesriigiks kandidaat ja see puudutab seega meid kõiki. ning türklaste tegevus Küprose mm, territoriaalvetes ning Türgi laeva saatmine sellesse vetesse liiguvad rahvusvahelist õigust, rahvusmerendusõigust ja meie kõr-, välisasjade kõrge esindaja peab nõudma seda, et äh, mõistetaks hukka Tür-, Ankara poolsed äh, rahvusvahelise õiguse äh, rikkumised, vastasel korral tuleb äh, taluda rahvusvahelisi sanktsioone ka läbirääkimiste katkestamist. suur tänu. üks minut nüüd härra Castaldole, palun. suur tänu, härra juhataja härra volinik, mina ei saa Türgist aru, ma tõesti ei saa üldse temast aru. me räägime ju tegelikult suurepärasest riigist, kes kolmkümmend aastat on üritanud meiega liituda. me peaksime hoopis täna selle arutelu käigus rääkima sellest, et ähm, kui suuri edusamme nad on teinud äh, tänu nendele vahenditele, mis me oleme neile saatnud. ei, hoopis me peame rääkima täna sellest, kuidas nad on äh, võtnud karmi lähenemise massimeedia osas kuidas nad on suhtunud kobane sündmustesse ja lõpuks äh, need sissetungid küprose majandusvööndisse ega me ei räägi siin mitte ainult süsivesikutest või või muudest äh, energiaallikatest mida nad üritavad leida küprose vetest äh, sellele me oleme vastu kõige suurem probleem on see et on rikutud läbirääkimise äh, alged põhja ja põhja küprose ja Küprose Vabariigi vahel. Nad peaksid hoopis tulekahjusid kustutama, mitte võtma võimalusi kahel kogukonnal leida õiglane lahendus. Nad ei peaks olema vastu rahumeelsele demokraatlikule lahendusele. Euroopa Liitu ei saa mitte ainult suurte sõnadega, vaid tuleb ka midagi teha. suur tänu, nüüd kolleeg Ferrand, üks minut, palun. daamid ja härrad, kallid kolleegid. kõigepealt ma tahaksin tänada härra Junckerit Äh, tema on süüdi selles, et äh, me oleme nüüd kaks tundi peaaegu hiljaks jäänud. Äh, tema on lahkunud ja meie peame nüüd rääkima siis sisulistest asjadest siin keset ööd. aga milles on täna asi, kas probleemiks on Juncker või Türgi? kõigepealt komisjonile ma tahaksin öelda ainult ühte asja. täna me räägime Küprosest siin assamblees, aga täna ei ole, teie ei ole Küprose jaoks midagi ära teinud. Te, te ei ole mitte midagi teinud selleks et asjad areneksid. nüüd sisulised küsimused mis on kõige olulisem meie toetame eh, seda et rahvusvahelisel eh, tasandil suveräänsed riigid saaksid omavahel tasakaalus tegu eh, tasakaalukalt läbi me toetame seda et majandusvööndid peavad jääma rikkumatuks see on riigi territooriumi osa nendest tsoonidest peavad kõik kinni pidama sealhulgas türgi kes on, kes ei ole alla kirjutanud sellele konventsioonile. Küprose vabariik on täna sattunud ohtu ja komisjoni härrad, võetakse mikrofon kõnelejalt. järgmisena saab sõna kolleeg Kefalogiannis. suur tänu. Türgi agressiivne käitumine Küprose eksklusiivse majandusvööndi osas näitab selgelt seda, kuidas Türgi rikub ühe Euroopa Liidu liikmesriigi territoriaalset puutumatust ja läheb sellega vastu ka rahvusvahelisele mereõigusele. tuleb teha jõupingutusi äh, siin selleks, et kõik maailma rahvad saaksid ähm, elada rahumeelses keskkonnas Türgi peab ähm, tunnistama Küprose vabariiki. Türgi on ainus, äh, kes pole alla kirjutanud äh, ÜRO mereõiguse konventsioonile. lõpuks ometi peavad nad äh, tunnistama kõikide Euroopa liikmesriikide suveräänseid õiguseid. Nad peavad arvestama mis on peavad arvestama geograafiaga ja poliitilise eh, korraldusega. suur tänu järgmisena. kolleeg Piiri, üks moment siiski eh, härra Kefalgiannis, kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? Ähm, härra juhataja, suur tänu, et andsite sõna härra Kefalgianist rääkisite väga, väga elegantselt sellest, kuidas Türgi on rikkunud äh, Küprose äh, majandusvööndit ja mereõigust. Te olete ilmselt kursis sellega, et Euroopa Liit on äh, üle üheksasaja miljoni euro saatnud Türgile liitumiseelse abina ja umbes sama palju on ette nähtud ka järgmiseks viieks aastaks. kas te toetate seda, et pidevalt selliseid summasid edastatakse sinna, kui Türgi jätkab oma tegevust, kõnelejalt võetakse mikrofon. suur tänu, härra Dartmouth, eh, härra Kefalogiannis. suur tänu, härra juhataja. mina isiklikult ei toetaks eh, seda, et eh, sinna saadetakse selliseid vahendeid aga austatud saadik teab, et see ei ole see, millest äh, meie siin parlamendis saame rääkida, see on Euroopa aluslepingutes nii kirjas ja meie ei saa midagi teha. suur tänu, äh, kolleeg Kefalogiannis ja nüüd siis kolleeg Piiri, palun. kaheksa kuud tagasi tervitas meie koda positiivseid arenguid Küprosel Türgi ja Kreeka kogukondade ühisavaldus Küprosel oli aluseks taasühinemisläbirääkimiste alustamisele ja sellega toodi läbirääkimiste lauale kõik lahendamata küsimused selleks, et leida õiglane, kõikehõlmav ja elujõuline lahendus. nüüd see, et Türgi äh, sõjaväe alus on äh, Küprose majandusvööndis on viinud selleni, et läbirääkimised on peatatud. me kaotame täiesti selle hoo, mille me saime kaheksa kuud tagasi ja see võib olla Äh, väga suurte tagajärgedega mitte ainult selle saare elanikele, vaid mõjutab tervet seda piirkonna negatiivselt. Äh, Ida-Vahemere piirkonnas on vaja praegu lootusemajakat, kõik osapooled peavad arvestama sellega, et nendel on teatud vastutus selles küsimuses. Türgi peab tunnistama Küprose suveräänseid õiguseid ja tema eksklusiivset majandusvööndit. Äh, ei tohi kõne alla seada selle majandusvööndi puutumatust, kuid tuleb rõhutada ka seda, et mõlemal kogukonna õigused võimalike gaasimaardlate osas on tingimuslik. mõlema kogukonna juhid peavad tulema tagasi läbirääkimiste laua taha, et kõikehõlmav lahendus leida sellele probleemile. ÜRO peasekretäri nõunik härra Aida, teda tuleb toetada kõikides tema jõupingutustes ühisdeklaratsioonis mis esitati kaheksa kuud tagasi võtsid äh, kahe kogukonna liidrid endale kohustuse mitte hakata teineteist süüdistama ja nüüd nad peavad sellest lubadusest kinni pidama suur tänu suur tänu proua Piiri, üheks minutiks palun nüüd äh, härra Marias. härra president, Türgi on Küprost illegaalselt rünnanud, okupeerinud tema territooriumi, nüüd näeme, kuidas ta rikub rahvusvahelist õigust. näeme, eh, kuidas toimuvad ka eh, illegeelse, illegaalsed eh, uuringud Küprose territoriaalvetesse, me peame võtma vastu sanktsioonid Türgi vastu, sest Küpros on Euroopa Liidu liige, me peame Türgile selgitama, Äh, et Küprosel on õigus otsida äh, fossiilkütuseid endale kuuluvates äh, vetes. me peame Türgi üles kutsuma, et ta täidaks rahvusvahelist õigust, et ta illegaalse tegevuse ja ähvardused ükskõik millise liikmesriigi suhtes lõpetaks. Türgi peab ühtlasi lõpetama selle, ta ei tohi keelata Küprosel tema enda vetes äh, fossiilkütuseid otsida. järgmisena saab sõna härra Sagurafa, proua Sagurafa. suur äh, tänu teile, kallid kolleegid. Euroopa Liit äh, seoses meie Euroop-, meie kahepalgelise poliitikaga ähm, ähm, võttis vastu äh, riigi, millest osa äh, on okupeeritud. see tähendab seda, et äh, tuhanded ruutkilomeetrid Euroopa territooriumi on okupeeritud. praegu on igasugused väljapressimisteemad tekkinud nagu Annani plaan, samuti erinevad reeglid, uued reeglid liitumisprotsessiga ühinemiseks. Need kõik on eh, andnud oma panuse olukorra keerulisemaks muutumiseks ning ja nüüd siis see naftamaardlat otsiv laev. Eh, eh, praegu on tegu selgete rünnakutega Euroopa kodanike vastu, iga kõik järeleandmised oleks rünnak meie ühtsuse vastu. härra Papadakis, palun Kreeka kommunistlik partei on Küprose rahva poolt, toetame äh, Küprose võitlust äh, ühtse sõltumatu riigi saavutamise nimel. Euroopa Liit ei ole mõistnud hukka äh, Türgi poolse Küprose okupatsiooniga Türgi rikkumised Eh, ning eh, NATO eh, käitub provokatiivselt kõigi osapoolte suhtes. soovime, et Türgi provokatiivne käitumine mõistetaks hukka, mis on täiesti täielikus vastuolus kõigile resolutsioonidega, mis soovitavad fossiilkütuste ühtset jagamist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 kiidab ennast Euroopa Liidu uue strateegia ning rahvusliku tegevuskava eest, mille nad on paika pannud. aga kas see on uus, mida Türgi nüüd teeb? ta provotseerib jällegi Küprose Vabariiki ning sellega ka Euroopa Liitu tervikuna. jällegi näitab ta oma võimupositsiooni. Äh, jah, muidugi ta tahab äh, äh, raha saada, seda ta võib ka saada, aga siis, kui ta tuleb läbirääkimiste laua taha ning äh, Äh, annab äh, samamoodi järele, nagu Küprose lõunaosal seda tegema peab. Äh, see ei sobi ka teistele regiooni riikidele, näiteks Iisrael on, on suureks okaks Türgi silmas ja läbirääkimised Küprosega ei toimi, Türgi hea meelega kasutab riigi põhjaosa edasi ära. mina arvan, et me ei tohi seda lubada Äh, väga äh, head ja tugevat suhet Türgiga tahan ka mina, aga ma arvan, et kindla sõnaga peame ka oma arvamuse välja ütlema, aitäh. suur tänu, kolleeg Sommer ja nüüd heaks minutiks äh, härra Papadakis. volinik, härra president. Türgi Eh, käitumine eh, Euroopa Liidu eh, piirides on rahvusvahelise õiguse rikkumine, kas meil valitseb õigusriik või mitte. kokkuvõttes, kas Euroopa Liit kavatseb lihtsalt selja keerata, kuidas lubame, et üks kolmas riik meid häbistab ja naeruvääristab niimoodi, et soovime, et Türgist saaks Euroopa Liidu liige, kuid me ei äh, Nad ei saa lihtsalt pöörata selja Euroopa Liidu väärtustele ja põhimõtetele, tegu on kandidaatriigiga. E, on vaja meie kõigipoolset toetust selleks, et e, ühinemisprotsess e, jätkuks. kui me neid ei takista, siis kes teab, kui kaugele võivad nad minna kuidas saame mitte karistada, sanktsioneerida Türgit, oma käitumisega seoses liigub Euroopa Liidust ja meie väärtustest eemale. kolleeg Priida üks minut nüüd, härra Preeda, palun. suur tänu, härra juhataja, väga palju on juba öeldud äh, sel teemal ja ma arvan, et ei ole vaja rohkem sõnu teha. Äh, kõige tähtsam on praegu hetkel see, et äh, Türgi, NATO liikmesriik ning kandidaatriik ka Euroopa Liidu jaoks peab käituma vastutustundlikult eh, ning eh, ühepoolseid eh, tegevusi vältima. see, mida Türgi teeb, on vastuvõetamatu praegu. ma tahaksin öelda seda, mida eelkõneleja ütles, konflikti ja mm, paralleele saab praegu tõmmata külma sõjaga ärgem ikkagi proportsioone silmist kaotagem, praegu ei ole ikkagi külma sõja ja tänase konflikti vahel äh, väga suurt äh, paralleeli selles osas. Äh, mind hämmastas täna, et Berliini müüri langemise debatil anti kommunistile kõige rohkem sõna, kõneaega. mina tulen endisest kommunistlikust riigist ja ma arvan, et kõneajad katkestatakse. proua Kalli järgnevalt austatud kolleegid, Berliini müüri langemine, nagu kolleegid äh, ütlesid, äh, saavutati solidaarsuse läbi ja mitte relvade abil äh, aga Nikosia on viimane jagatud pealinn Euroopas. meie solidaarsus Küprose suunal peab tagama, et äh, Küpros saab kasutada oma suveräänseid õigusi, nii nagu teised äh, Euroopa Liidu riigid äh, rahvusvahelise õiguse alusel, sellepärast et mis Euroopa Liidu liigiga oleks vastasel juhul tegemist? millise Euroopa Liiduga on meil tegemist, kui meil ei ole allianssi, mis sellist ekspluateerimist hukka mõistaks ning rahvusvahelist õigust ei austa? Türgi tegelikult marginaliseerib täna iseennast, meil on Euroopa Parlamendile vaja ühte ja tugevat häält ning me ei saa olla Euroopa Liit, kui meil ei ole ühtseid piire. meil peab olema julgus nende piiride eest seista, ühtsuse eest seista igal kombel, kui seda ohustatakse. täna on see võib-olla Küpros ja tulevikus Balti riigid. suur tänu, järgnevalt äh, härra Valesa, palun üheks minutiks. suur tänu, härra president see olukord tuletab meile jälle meelde Euroopa Liidu liikmesriigi okupeerimist välisriigi poolt. Türgi tegevust saab ainult näha äh, kui ähvardust Küprose majanduslikule iseolemisele. see ei ole mitte rahvusvahelise õiguse rikkumine, vaid ka ÜRO harta rikkumine ning ka mereõiguse konventsioon äh, just ellu kutsutigi selleks, et selliseid tegevusi vältida ning et õigust ja korda säilitada nendes riikides, kus on äh, et järgida riikide territoriaalvett. Türgi on ignoreerinud seda õigust äh, ning äh, heidab kõrvale Küprose suveräänsuse, seega eitab tema olemasolu. mina toetan siinkohal Küprost ning mõistan hukka Türgi tegevuse, aitäh! suur tänu, härra Valesa, üheks minutiks nüüd palun äh, kolleeg Kürkos. suur tänu, härra juhataja, härra volinik. Äh, Barbarossa laev sisenes äh, illegaalselt äh, Küprose territoriaalvetesse selleks, et äh, seismisi uuringuid teha. Äh, Türgi valitsus püüab nüüd Äh, oma riiki uueks ottomanide äh, impeeriumiks luua. ainuke võimalus praegu tegutsemiseks on takistada äh, Türgi tegevust Küprose territoriaalvetes. Nad on töötanud tekitanud konflikte erinevate riikidega, aga täna äh, mõistame me hukka Türgi tegevuse ning äh, kutsume üles neid äh, kohe uurimislaevu tagasi kutsuma. samuti tuleb jätkata ÜRO egiidi all takerdunud läbirääkimistega, et Küprose kriisile lahendus leida. suur tänu, härra Kürkos. järgnevalt proua Osenberg, palun üheks minutiks suur tänu, härra juhataja. volinik Haan ühtses parlamentaarse komisjoni äh, istungile eile Euroopa Liidu ja Türgi teemal räägiti seda küsimust äh, pikalt. Mikonose saare Eh, juures on Türgi rikkunud ka eh, Kreeka õhupiiri. nii et Türgi rikub jällegi Akiite mereõiguse konventsiooni, eh, rahvusvahelist õigust kui sellist, ei tunnusta Küprose Vabariiki, ei austa tegelikult Euroopa Liidu liikmesriiki ning te ütlesite, et me ootame, et Türgi lõpetaks oma tegevuse, aga kui kaugel on meie piirid? suur tänu, proua Osenberg. proua Osenberg, kas te olete nõus äh, võtma küsimuse proua Kaililt? Äh, olge lahke, proua Kaili. proua Osenberg, äh, te olete ise jurist ja ma tahaksin teie käest küsida, et kas te arvate, et see, et Euroopa Parlament ei ole väga selgelt äh, öelnud oma sõna äh, Türgi rikkumiste suhtes, äh, võib luua pretsedendi, mida võiks ka tulevikus, millele võiks tulevikus viidata, sest nagu ma ütlesin, siis täna Küpros, homme Balti riigid ja võib-olla isegi Soome kunagi tulevikus. ma olen nõus sellega, mis te varem ütlesite, ütleb proua Osenberg, aga fakt, et riik püüab äh, tungida mm, Euroopa pere territoriaalvetesse ning äh, hülgab rahvusvahelise õiguse põhimõtted, peaks paika panema meie seisukoha, nii et resolutsioonidega äh, näitame me, et me midagi ei tee, me peame olema kindlasti sõnakamad, otsustavamad äh, ja käituma otsustavalt Türgi suhtes. järgnevalt palun äh, kolleeg Pion üheks minutiks. Äh, härra juhataja, austatud härra volinik, milline pettumus võrreldes üheteistkümnenda veebruariga kaks tuhat neliteist loomulikult meie seisukoht peab olema väga selge me peame väga kindlalt lükkama tagasi rahvusvahelise õiguse ja agressiooni äh, Ehm, eh, rahvusvahelise õiguse rikkumise ja agressiooni Türgi poolt ja nüüd, mis muide ütles härra volinik, me ei pea rääkima külmast sõjast, vaid hoidma eh, siiski eh, tervet mõistust hoopis. meil on vaja selgitusi Türgilt ja meie peame ka otse välja ütlema, et me tahame seda, et Türgi peaks saama liituda Türgiga ja süvendama neid arutelusid see oleks parem, kui pidevalt teha selliseid konfliktile õhutavaid avaldusi, meil on vaja järjepidevust rahvusvahelise õiguse osas ja et pakkuda nii sellele Türgile kui ka ülejäänud piirkonnale mingisugune perspektiiv tulevikuks. suur tänu, härra Peiu. kas tegemist on küsimusega või lähme vaba mikrofoni eh, juurde edasi, küsib härra juhataja. kas tegemist on küsimusega? tahate küsida, härra Peiu? olge lahked siis. Eh, eh, suur tänu, härra juhataja. ma tahaksin küsida kolleegi käest, eh, Euroopa julgeolek sõltub NATO tegevusest ning Türgi on ju NATO liikmesriik. kui see hülgab rahvusvahelise õiguse põhimõtet, kas siis ei peaks NATO teda ka sanktsioneerima? kolleeg Peio härra Peiu. kallis kolleeg, ma arvan, et mitte keegi ei ole vastu sellele, mida te ütlesite, et rahvusvahelist õigust tuleb austada, seda ma ka ise ütlesin, aga loomulikult äh, te tunnete muret terve regiooni pärast ja te teate, milline on Türgi strateegiline positsioon, mis äh, probleemid võivad kaasneda seoses Türgi seisukohtadega viimastel aegadel, eriti mis puudutab äh, Süürias ja Iraagis toimuvat ja tõesti, ma arvan, et tuleb väga kindlameelselt, seda ma ütlesin varem, selline käitumine tagasi lükata, aga tuleb dialoogi pidada Türgiga, võetakse kõnelejalt mikrofon. suur tänu, jõuame nüüd vaba mikrofoni juurde. Äh, annan sõna viiele kolleegile ja äh, proua Spiraki teeb algust Frau Kollegin Spiraki. Mikrofon. Ah. Is it working or not? Yes, now. Thank you. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω στους συναδέλφους... Austatud kolleegid, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et kahe tuhande neljandal aastal olime me kindlad, et Türgi tahtis Euroopa Liidu kandidaatriigiks saada Äh, poliitilise juhtkonna äh, käitumist arvestades oleme me endiselt kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, kindlad, et Türgi on Euroopa kandidaatriigiks sobiv riik. tooksin ühe näite. ühel küljel Türgi kümme aastat pärast läbirääkimiste algust ei tunnusta Küprose Vabariiki ja nüüd ta rikub rahvusvahelist õigust Küprose territoriaalvetes. kas me tahaksime, et Türgi on Euroopa Liidu äh, liikmesriik endiselt? kas resolutsioonidele lisaks on võimalik kuidagi saata Türgile tugev sõnum, nii et ta saab aru, et kui ta tahab olla edasi kandidaatriik, siis ta peab vastama rahvusvahelise õiguse põhimõtetele ning ka Euroopa Liidu agiile? kas me saame ehk äh, kraane kinni keerata ehk rahakraane. see aitaks äh, Türgit kuidagi survestada. järgnevalt äh, kolleeg Tambaski, palun. austatud juhataja, austatud härra volinik, austatud kolleegid see, mida Türgi täna teeb rahvusvahelist õigust äh, rikkudes järeldub äh, nende äh, tegudest. Türgi sõjavägi okupeerib Küprost ning Türgi, tuletaksin teile meelde, on provotseerivalt käidunud ka Iisraeli suunal ning olnud provotse-, provotseerinud ka Bulgaariat ja Kreekat ma ei usu, et äh, Türgi äh, tahab endiselt äh, püüelda Euroopa Liidu liikmesriigiks saamiseks. Türgi ei ole, käitu täna Euroopa riigile kohaselt, Türgi käitub agressiivselt. kutsun teid kõiki üles nõudmaks kõrgeimal tasandil, et selline agressiivne käitumine tuleb lõpetada suur tänu, järgmisena kolleeg Vikström, palun. suur tänu, härra juhataja, jah Küprose vabariigil on õigus oma majandusvööndis äh, võtta ette, mida nad soovivad. nüüd sellele on astunud vastu Türgi, kes on rahvusvahelist õigust rikkunud ja ka rahvusvahelist mereõigust. see on pannud Euroopa solidaarsuse tõsiselt proovile. täna õhtul kõik, kes istuvad siin kojas valitud saadikutena, peavad rääkima ühisel keelel ja tegema järgmist. me peame hukka mõistma äh, Türgi okupatsiooni Küprose saarel eh, ja mõistma hukka kõik tema praegused sammud ja peame nõudma, et ta oma laevastiku viib välja majandusvööndist eh, ja et eh, nad austaksid mitte ainult Küprost, vaid tervet Euroopa Liitu ja kõiki kodanikke, vot see on see, mida me peame tegema. suur tänu, kolleeg Wikström. kolleeg Viegas. suur tänu ma tahaksin äh, oma erakonna nimel näidata üles solidaarsust äh, Küprose elanike suhtes, kes seitsmekümne kolmandast aastast on elanud äh, Türgi okupatsiooni all, ajast, mil Türgi ründas seda saart ja sisenes sinna ja on tapnud tuhandeid inimesi ja hoiab seda okupatsiooni senini alal. mitte keegi peale Türgi pole selliseid samme tunnustanud. tegemist on nüüd jällegi järjekordsete provokatsioonidega need tuleb, nendele tuleb selgelt vastu astuda. Euroopa Liit üsna tihti jookseb NATO ja Ühendriikide sabas, aga kui üks tema liikmesriikidest äh, on äh, sellises olukorras nagu Küpros täna seda on, kus suveräänsus on ohustatud, äh, räägime me ainult, teeme ainult suuri sõnu ja mitte midagi. läbirääkimised saare ühendamise osas peavad jätkuma. suur tänu, kolleeg Viegas nüüd viimasena äh, kolleeg Letsas. mikrofon, palun. härra juhataja, me ei äh, räägi siin Türgi provokatsioonist Türgi ju mitte ainult ei provotseeri, vaid on oma laevadega sisenenud sellesse majandusvööndisse ja viib oma äh, uuringuid seal läbi. Äh, see kõik on juba juhtunud. see on fakt see, mida nüüd Türgi teeb, on seotud tegelikult ka sellega, et ta on NATO liikmesriik ja sellepärast ta tunneb ennast nii julgelt. kui ta ei oleks NATO liikmesriik, oleks meie andnud hoopis teistsuguse vastuse. ma räägin siin Euroopa Liidust äh, laiemalt, aga ka Euroopa Parlamendist konkreetsemalt. ja tõesti, kui Türgi oleks midagi sellist teinud Hispaania või Itaalia või Prantsusmaa vastu, kas me oleks siis täpselt samamoodi siin suhtunud? miks me kasutame topeltstandardeid? ma mõistan hukka Euroopa Liidu ja komisjoni ja härra voliniku. ainult sellepärast, et Türgi on NATO liikmesriik, laseme meil teha, mis ta tahab. suur tänu, härra Kletsos. ja nüüd saab sõna volinik Haan austatud härra juhataja, austatud äh, saadikud, suur tänu, et kutsusite mind tänasele arutelule ja nende väga väärtuslike märkuste eest, mida te olete teinud. on täiesti õige, et te tahate muret avaldada viimaste arengute osas. meie seisukoht on väga selge liikmesriikide õiguste osas äh, ja Türgil on teatud selged kohustused, mille me oleme ka selgelt välja öelnud me saadame selle sõnumi ka väga jõudsalt edasi ja nõuame et türgi peaks kinni õigusest äh, daamid ja härrad tänane arutelu on selgeks teinud ka selle et tuleb leida viisi edasi äh, ida vahemere piirkond on praegu äh, väga raskes olukorras geograafilises mõttes on oluline et pinged seal laheneksid kiiresti ja me peame leidma lahenduse küprose probleemile. Euroopa Liit toetas selle aasta alguses läbirääkimiste äh, taasavamist, me oleme näidanud üles ähm, valmidust aidata, nüüd on äh, oluline, oluline ÜRO-d toetada, on oluline, et me aitaksime mõlemaid kogukonna juhte selleks, et nad leiaksid võimaluse tulla tagasi läbirääkimiste laua taha ja on tagumine aeg leida adekvaatne vastus toimunule ja toetada mõlemat kogukonda. suur tänu. suur tänu, volinik Haan. selle debati lõpuks on esitatud B kaheksa kaks tuhat neliteist esitatud, seitse fraktsiooni on sellele oma toetuse andnud, sellega on see arutelu lõppenud, hääletame homme järgmine päevapunkt, kallid kolleegid, komisjoni asepresidendi äh, ning liidu välisasjade julgeoleku kõrge esindaja avaldus humanitaarolukorra kohta Lõuna-Sudaanis ja kõrge esindaja asemel räägib täna siis äh, ja tema nimel äh, volinik Haan. suur tänu, härra juhataja, head parlamendiliikmed Lõuna-Sudaan ja Sudaan on olnud, Lõuna-Sudaanis